monumente. me ei äh, võta piisava rangusega sõna samuti ka nende äh, väärkasutuste vastu, mis olid äh, valimistel. ja nüüd kolleeg Zalewski, kaks minutit. Ukraina Euroopa Liidu suhetes oli väga oluline nädal tulemused olid positiivsed